kolleegid, ma vabandan, et ma tegin nagu Paolo Costa ja jäin hiljaks. kui lubate, siis äh, teeme kõigepealt ära ühishääletuse IMCO komisjoniga. ja siis äh, on tehnikutel vaja viit minutit, et hääletusmasinad ümber seadistada ja sellel ajal ma teeksin siis esimehe teadaanded. nii et, et kõigepealt alustame hääletust, mis puudutab e-kõnesid, niisiis alustame sellest hääletusest ja kui minu oma fraktsioon mulle hääletusnimekirja annaks, siis ma oleks neile väga tänulikud ma näen, et minu kaasesimehel on hääletusnimekiri, aga minul ei ole, muidu ma võtan ka Rahvapartei hääletusnimekirja. aitäh. niisiis, me teeme kõigepealt kontrollhääletuse, vaatame, kas hääletusemasinad töötavad, hääletus on alanud niisiis, hääletage palun. Kihv, sina ka palun hääleta. Yeah, no there's, there's, there's um, Keith yet. Go on, Keith. jah, Keith ei ole veel hääletanud no, it's the other way, I think. The system works, we could stop it. Okay, we haven't got anybody. niisiis, ülearuseid hääletajaid meil ei ole, kes veel ei ole hääletanud või kellel ei ole hääletuskaarti? ühel ei ole. niisiis, teie hääletate käega. niisiis, alustame. algatusraport e-kõnede osas proua Šehnalova ja härra Koh on raportöörid, kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud järgmiseks muudatus kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kompromissi kaks, hääletus on alanud. andke teie käega märku, kuidas hääletate. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kolmkümmend viis kahekümne kuue vastu. nüüd läheme neljakümne teise juurde nelikümmend kaks härra Kohilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatust nelikümmend kaks. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. nüüd hääletame kompromissi kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend koos suulise muudatusega ALDE fraktsioonilt, kes tahab sõna public lisada e-kõneteenuste ette. kas keegi on selle suulise muudatuse vastu? kui ei, siis paneme hääletusele koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm jällegi suuline muudatus. kas keegi on sellele vastu? kui ei, siis hääletame koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatust viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks on järgmine. kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa on tagasi võetud, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. üritame uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kõik hakkavad juba Rahvaparteis ära väsima, ei hääleta enam korralikult. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks ja seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus. tegemist on lisandusega kompromissile seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, jälle lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa on tagasi võetud, kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist järgmisena. ei, sada kolmteist, vabandust, proua Tikault. olete te järje peal ikka, jah, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu,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 ja see on tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd sada kolmkümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa härra Kohilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm langeb ära, nüüd kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ka-, kaheksa poolt, vastu, vabandust, seitse jäi vahele. jah, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatust kaheksa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kümme osade kaupa, esimene osa, tekst ilma sõnata välismaal ja siis hääletame teist osa koos sõnaga välismaal. niisiis äh, muudatus äh, esimene pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja, ja nüüd teine pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu,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 kakskümmend kaks on keeleline muudatus, seda me ei hääleta, nüüd kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viiskümmend kaheksa poolt, neli vastu, kaheksa erapooletut, seega vastu võetud ja õnnitlused proua Sehnalovale ja härra Kohile härra Harbour, äh, esimees, daamid ja härrad, siseturukomisjoni nimel tahaksin tänada Brian Simpsonit ja tema kolleege ja tema meeskonda transpordikomisjonis ja tahaksin tänada ka meie oma meeskonda siseturukomisjonist. ma arvan, et meie töö, koostöö on olnud väga viljakas, see on väga hea näide selle kohta, kuidas komisjonid saavad konstruktiivset koostööd teha. on väga tore, et nii suur saalitäis inimesi hääletab, see näitab, et teema vastu on suur huvi ja ma loodan, et meil õnnestub koostööd teha ka tulevikus, nii et, et suur aitäh, härra esimees ja kohtume oma komisjoni liikmetega siis homme ja neljapäeval. nii et, et väga paljud inimesed nüüd siit saalist lahkuvad, sellepärast et me peame hakkama oma homseks istungiks valmistuma, nii et, et suur aitäh teile! aitäh, Malcolm, ja ma omalt poolt tahaksin tänada teie komisjoni Äh, meie komisjoni nimel äh, ja soovime teile edu teie homseks istungiks ja meie nüüd jätkame oma istungiga, suur aitäh! okei okay,, Tran team, don't go away. niisiis, transpordikomisjoni liikmed, ärge kuhugi minge niisiis, transpordikomisjoni liikmed, läheme nüüd koordinaatorite kohtumise juurde ja selle juurde, mis seal otsustati ma palun, et kõik muud kohtumised, mis ei ole seotud transpordikomisjoniga, toimuks väljaspool seda ruumi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 kolleegid. Läheme nüüd siis esimehe teadaannete juurde, mis puudutavad koordinaatorite kohtumist. kõigepealt raportööride nimetamine. meil on komisjoni teadaanne, mis puudutab äh, riiklike teemaksude kehtestamist äh, eraautodele. koordinaatorite soovitus on et me valmistame algatusraporti selle teatise osas ja seome selle eelseisva elektroonilise teemaksuteenuste ettepanekuga, mille komisjon peaks esitama. niisiis koostame algatusraporti ja seome need kaks ettepanekut omavahel nii, aga kõigepealt peame siis ära ootama komisjoni ettepaneku. nüüd edasi, mis puudutab uute peeglite paigaldamist raskesõidukitele ja samuti kolmas tehnoloogia ühisalgatused ja neljas punkt Euroopa eh, Keskpank, mis puudutab majanduskasvu ja viies punkt, mis puudutab raamprogramm Äh, raamprogrammi kuus äh, nõukogu muudetud otsus, äh, mis puudutab siis ratastega sõidukeid ja seitsmes ÜRO majanduskomisjon ja kaheksas Euroopa Vahemere kokkulepe Jordaaniaga. otsustasime, et mingeid otsuseid ei tee üheksas komisjoni teatis parlamendile, mis puudutab konkurentsipoliitika aruannet kaks tuhat üksteist. me otsustasime, et koostame arvamuse ja ECR fraktsioon saab rotatsiooni korras selle arvamuse. kümnes, üheteistkümnes ja kaheteistkümnes punkt, mis puudutavad siis kodukorra reeglit sada kakskümmend koordinaatorid otsustasid, et me vahetult midagi ei tee, aga hoolitseme selle eest, et need resolutsioonid, mis on vastu võetud, leiavad kajastamist meie järgmistes resolutsioonides antud teemal. kolmeteistkümnes punkt Äh, lepingu sõlmimine Moldovaga, otsustasime mitte midagi teha, neljateistkümnes komisjoni talituste töödokument vastuvõtva riigi äh, toetussuuniste kohta midagi ei tee, viieteistkümnes idapartnerlus jällegi ei tee midagi, kuusteist uus Euroopa naabruspoliitika ei tee midagi, seitsmeteistkümnes punkt äh, usalduse ja majanduskasvu esen-, edendamine jällegi ei tee midagi ja kaheksateist Bulgaaria lähenemisprogramm, jällegi otsustasime mitte midagi teha. kas kellelgi on midagi öelda? jah, kolm, äh, kolme kuu jooksul meil on ainult kaks infopunkti ja siis korraga üheksateist, nii et, et see on tõesti hämmastav. Äh, turismi rakkerühma osas me otsustasime, et eh, sinna kuulub viis Rahvapartei, kolm eh, sotsiaaldemokraatide, kaks ALDE liiget ja ülejäänutest eh, üks saadik. kasutame Deonti süsteemi. see loomulikult ei takita, takista seda, et teised saadikud käivad ka selle rakkerühma koosolekutel või võtavad nendest osa. aga kuna täiskogu tegi meile ülesande luua see rakkerühm, me peame selle tegema ametlikult ja meil peab olema ametlik arv liikmeid. Äh, rakkerühma hakkab ju, hakkan juhatama mina. Äh, härra Fidanza on raportöör ja tema on aseesimees. ja see tähendab, et Rahvaparteil on veel neli kohta ja kohtumised toimuvad siis ra-, äh, transpordikomisjoni istungite raames ja kui vaja, siis leiame ka täiendavaid kohtumisi, aegu ja kasutame siis seda keelerežiimi, mis võimalik. üks probleem on aga see, et kui need üritused toimuvad väljaspool transpordikomisjoni istungeid, siis on tõlget raske saada nii et, et kui te tahate neid äh, istungeid pidada väljaspool komisjoni istungite aega, siis äh, tõlge ilmselt on piiratud Äh, fraktsioonid äh, peaksid nimetama siis oma ametlikud esindajad kahekümne kaheksandaks juuniks ja kui meil need ametlikud esindajad on, äh, siis toimub ka selle rakkerühma asutav koosolek ja vaatame siis oma istungite ajakava ja töökava ühiselt koos härra Fidanza ja teistega. niisiis, nii palju turismi rakkerühmast, kas kellelgi on selle kohta midagi öelda, ei ole? siis koordinaatorid arutasid ka TEN-T eh, küsimus ja me leppisime kokku ajakavas, mis on järgmine. ja, ja muudatusi siin enam teha ei saada. niisiis, kõigepealt räägin TEN-T-dest. Eh, raporti tõlkesse saatmise tähtaeg on viies juuli, eh, siis vaatame raportit läbi kuuendal septembril muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas september. Äh, muudatusi vaatame läbi viiendal novembril. hääletus transpordikomisjonis on kahekümne seitsmendal novembril ja täiskogu ilmselt jaanuaris kaks tuhat kolmteist ja e, Euroopa ühendamise rahastu osas, mida me peame ITRE-ga koos tegema, e, tõlkesse saatmise tähtaeg on viies juuli, raporti läbivaatamine kaheksateistkümnes september, muudatuste tähtaeg neljas oktoober, muudatuste läbivaatamine viies november, hääletus transpordikomisjonis kahekümne seitsmendal novembril ja jällegi täiskogu jaanuaris kaks tuhat kolmteist kas need aja, ajad on kõigile vastuvõetavad? nii, aitäh. nüüd äh, megaveokid. koordinaatorid äh, langetasid otsuse selles osas, mis puudutab asepresidenti Kallase otsust oma esialgse seisukoha juurde jääda äh, nende megaveokite osas koordinaatorite ühehäälne otsus oli, et me eh, leiame, et president Schulz peaks väljendama muret eh, selle menetluse üle, mille on valinud komisjon, jättes parlamendi ilma tema õigustest ja luues õigusliku ebakindluse ning me tahaksime, et see komisjon, see küsimus läheks õiguskomisjoni ette, et eh, asjad selgeks teha ja vaadata, milliseid meetmeid parlament saab rakendada, see oli koordinaatorite ühehäälne otsus nende megaveokite osas Äh, komitoloogia uudistekiri on välja andnud ja proua Lichtenberger teatas koordinaatoritele, äh, mis toimus üheksandal, kümnendal juunil transatlantilise õigusloome dialoogi teemalisel kohtumisel Kopenhaagenis. ja tahaksin tänada proua Lichtenbergi selle ülevaate eest ja e, sõidumeerikute osas e, see küsimus tõstatus jällegi koordinaatorite kohtumisel ning e, nii et, et juuli täiskogu päevakorda see läheb. nii. kas keegi tahab öelda midagi selle aruande kohta koordinaatorite kohtumisel toimunust? niisiis, aitäh teile ja nüüd jätkame hääletust. okei okay., next I have got to announce the rail recast. niisiis äh, lähme järgmise punkti juurde. see on siis äh, kokkulepe nõukoguga. Euroop-, ühtne Euroopa, ühtne raudteepiirkond, proua Sarjani äh, raport tahaksin teile rääkida läbirääkimiste tulemustest kolmeteistkümnendal juunil lõplikul kohtumisel parlamendi nõukogu ja komisjoni vahel jõuti lõpliku kokkuleppeni e, esimese, esimese raudteepaketi osas. Need läbirääkimised algasid jaanuaris. ning e, variraportöörid tegid selles osas väga suure töö ära, suur aitäh neile selle eest asi oli päris positiivne, tulemus oli päris positiivne parlamendi seisukohast vaadates. nimelt, eh, nimelt eh, üritasime välja töötada siis Euroopa ühist määrust ning eh, raudteeteenused peaks olema avatud kõigile teenuse osutajatele ning on veel lisaks rendezvous klausel komisjoni jaoks, kes saab esitada õigusloomelisi ettepanekuid, mis puudutab infrastruktuuri haldamist transpordi korraldamiseks ning samuti reisijaveo turgude avamine liikmesriikides, samuti suutsime suutsime teha ka finantsülekannete küsimuse, maksu, maksmise küsimuse pisut läbipaistvamaks ning see tähendab seda, et teksti äh, parandati tunduvalt võrreldes esimese raudteepaketiga. Koreper kaks kohtub äh, kahekümnendal juunil. me ootame Taani eesistujalt kirja, mis peaks kinnitama nõukogu soovi parlamendi poolt vastu võetud tekst vastu võtta sellisel kujul, nagu äh, ja see teksti sellisel kujul, nagu me kokku leppisime nõukoguga, läheb hääletusele juulis. nii et see on äh, siis äh, raudteepaketi äh, pikaajaliste läbirääkimiste tulemus, härra Grosch. suur tänu. ma sooviksin lihtsalt öelda, et Rahvapartei nimel, et on olemas selline asi nagu Poola erand me oleme nõukoguga nõus ja kokkuleppega samuti, kuid äh, nõukogu äh, peaks leidma koos parlamendiga ka sellele küsimusele lahenduse. seda probleemi ei ole enam. see oli osa läbirääkimistest, seda ei ole enam. Michael, Michael.. Wenn der Rat sich be bewegt, dann können kui nõukogu nii otsustab, siis meie toetame seda otsust okei okay.? jaa yeah,, Robert. Robert. kui nõukogu liigub edasi, siis eh, oleks eh, võib-olla ka artiklit seitseteist mõistet kasutada, mida me sellisel juhul saame kasutada, sest see küsimus on lihtsalt sama, ainult eh, õiguslikud lahendused on teistsugused. kui te olete sellega nõus, siis meie toetame samuti parlamendi seisukohta punktis kümme vastasel korral me peame selle juurde uuesti tagasi tulema. ärme nüüd äh, rakenda vankreid hobuse ette. minu meelest nõukogu on rahul äh, selle kokkuleppega, milleni jõudsime möödunud nädalal Strasbourgis kõigi nende küsimärkidega, mis see võib tekitada. me äh, peame reageerima vastavalt. ma ei näe, kes te olete seal taga suur tänu, härra esimees. ma tuleksin tagasi Poola erandi juurde. ma sooviksin selgelt öelda, et et see on täiesti, see on parlamendi seisukohast täielik möödavaatamine. see lihtsalt jäeti välja Euroopa Komisjoni poolt, heideti kõrvale ning ma arvan, et äh, meie seisukoht, meie järeldused, meie arutelud lihtsalt äh, unustati ära, jäeti kõrvale. minul on tõesti selline mulje, et, äh, et selle võltskompromissi ühe kohustusena meile öeldi, et me ei tohi kaugemale minna. minu meelest parlament ei peaks sellega nõus olema, see on põhimõtteline küsimus peaksime sellistesse kompromissidesse suhtuma teistmoodi kakskümmend, kui kakskümmend aastat tagasi, kui kõik parlamendi eh, otsused suruti talle peale, me peaksime selle küsimuse juurde tagasi tulema. ma arvan, et nii arvavad ka Poola esindajad eh, Euroopa Liidu Nõukogus, me ei tohiks seda küsimust niimoodi lõpetama, suur tänu. härra Zassada, palun. suur tänu teile, esimees sooviksin teile meenutada, et täiskogul hääletamisel eh, hääletas selle muudatusettepaneku poolt nelisada kolmkümmend kaks eh, saadikut ning lõpphääletusel eh, transpordikomisjonis oli kolmkümmend selle ettepaneku poolt ja ainult kolmteist selle vastu nii et suur osa äh, saadikutest olid selle ettepaneku poolt, väga vähesed vastu, ma soovisin teile ühtlasi öelda ka seda, me ei hakka ootama seda, mida nõukogu ütleb, kavatseme teiseks lugemiseks esitada omapoolse ettepaneku täiskogul hääletamiseks. härra Semki. sooviksin ühineda oma kolleegidega minu meelest äh, ma olen täiesti, mina olen ausalt öeldes täiesti jahmunud, mis mõttega me siis üldse siin hääletame, kui äh, tulemused on täiesti teistsugused kui need, mis läbirääkimistel tekivad. enamus toetas seda muudatusettepanekut, nii et meie otsuseid ja meie järeldusi tuleks võtta tõsisemalt, ma olen täiesti nõus eelkõnelejatega, aitäh. tänan mina pean vist kaitsma nüüd seda meeskonda, kes läbirääkimistega tegeles, ma teen seda. kui te lähete kolmepoolsetele läbirääkimistele nõukoguga, siis te kasutate teist lugemist kui alust ning eh, seal ei olnud ju juttu ainult Poola erandist, see puudutas ka näiteks Balti riike, puudutas ka näiteks Ungarit ning eh, kokkuvõttes, kui küsiti, kas nõukogu soovi, soosis või toetas Poola erandit, siis vastas nõukogu, et mitte keegi nõukogus ei toetanud seda, välja arvatud poolakad ise. ning eh, eh, ning nõukogu leidis, et see peaks välja jääma, nii et, sest see on täiesti äh, Äh, täielik lahkulöömine meie üldisest suunast. ma pean ütlema ka seda, et komisjon esitas kompromissi. kompromiss oli see, et äh, erand võib jääda, kuni keegi soovib, äh, kuni keegi soovib konkurentsi pakkuda selles Eh, selles eh, valdkonnas. Poola delegatsioon oli selle kompromissi vastu. minu meelest oli see neist väga ebamõistlik, kuid nii nad juba otsustasid. sellega seoses me üritame, eh, üritasime jõuda paketini ning oli täiesti selge, et komistuskiviks saavad just need erandid. me komisjon arutas seda asja ning otsustas, et, ähm, et äh, nad äh, jätavad kõrvale Poola erandi, nemad olid, sest Balti, et Balti riigid äh, ole-, toetust saada, kes olid nõus selle küsimuse viima põhjenduspunktidesse, nii et me olime teadlikud Euroopa Parlamendi seisukohast selles valdkonnas, kuid kõik variraportöörid samuti otsustasid, et me peaksime sellest erandist loobuma, parlamendil peab olema õigus äh, sellest, äh, selle, seda hääletada äh, juulis, kui poolakatele see ei meeldi, siis neil on õigus seda öelda, Rahvapartei kaitses, kaitses seda põhimõtet väga energiliselt, kuid üld, enamus jõudis arvamuseni, et see peaks välja jääma. härra Sada Teil on absoluutne õigus täiskogul sellele vastu hääletada ja vaatame, mis seal juba toimub, kuid mina omalt poolt pean teile lihtsalt selgitama, milline kokkulepe on nõukogus, nõukogu, millega nõukogu võib nõus olla. ma äh, üritasin olla nii õiglane, kui vähegi sain, võtsin arvesse oma variraportööride arvamust ning äh, võib öelda, et kokkulepe on hea. ning mida ma sooviksin öelda, on see, et äh, on äh, vahel niimoodi, et me ei saa kõike seda, mida me tahame ning täiesti ilmselgelt me ei saanud kõike seda, mida me tahame, kuid vahel on vaja läbi rääkida, vahel on vaja loobuda ning minu meelest sellepärast, selle nimel, et saada kokkuleppeni, et kokkuleppeni jõuda, see puudutas äh, kõiki teisi küsimusi, nagu näiteks ka läbipaistvus, pidime me sellest erandist loobuma. ja see on minu seisukoht. ma ei taha nüüd hakata pikalt seda asja arutama, sest me saame arutada seda pikalt äh,, äh, arutada täiskogulis mujal. Mihhail, ma sooviksin öelda lihtsalt seda, et äh, öeldi, et äh, nõukogu ütles, nõukogus ütles Poola, et sõltumata äh, sellest, äh, kas klausel on olemas või mitte, täheldatakse vastu, nii et tegelikult äh, ei ole, äh, minu meelest Poola lõi oma värava lihtsalt. suur tänu. Poola, eh, vabandust, Poola hääletas, ütles, et ta hääletaks poolt, jah. Ich glaube, das ist unser Problem, dass wir äh mina arvan, et äh, probleem on selles, et äh, need seisukohad nõukogus, me ei saanud neid, neid, neist piisavalt hästi, meid ei informeeritud piisavalt hästi selleks, et me saaks midagi, midagi arvata. mina ei arva, et Poola lõpuks vastu hääletaks minu, mina arvan, et Poola on pigem valmis läbi rääkima et see erand ei kehtiks alati, vaid eh, tal oleks ajutise iseloomuga. mina esitasin selle ettepaneku, kuid eh, komisjon oli sellele täielikult vastu ja ütles ei. ja ütles, et eh, nõukogus polnud Poola delegatsioon sammugi tagasi astunud. ma arvan, et me peaksime jõudma sellise, sellise lahenduseni, mis sobiks kõigile. ja poolakad tõesti kaitsesid äh, kaitsesid tule ja mõõgaga oma seisukohti ja ei astunud sammugi tagasi. ja kindlasti on Poola saadikutel võimalus äh, muudatusettepanekuid esitada täiskogus, täiskogus. mina lihtsalt olin delegatsiooni esimehena sunnitud teile esitama äh, selle otsuse, mille me raportööridega vastu võtsime. nii et kas me võiksime uuesti hääletama hakata, palun? härra Bradburni avaldust kuulati ära. meil tuleb ka minister siia, nii et ja pärast on veel mitmeaastane finantsraamistiku koosolekut, palun kontrollime hääletussüsteemi uuesti üle, hääletus on alanud, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud mm, ma ei tea, võib-olla hääletas liiga paljud teie seast. ei, siiski mitte. nii, lähme nüüd härra Barnio raporti juurde ning muudatusettepanekud kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli. hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, palun kontrollime, neljakümmend kahte hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga härra Benjonilt. kas keegi on muud suulise muudatusettepaneku vastu? kes on poolt? vastu? erapooletud, palun kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on pool vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? Ah, ei, see langes siiski ära, sest äh, muudatusettepanek kuus võeti vastu, muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa ja viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, palun kontrollime, viiskümmend kuus hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist on tagasi võetud. nüüd teine osa hääletusnimekirjast kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, osa kolm, kus sa vastad teie küsimusele. see on osa kolm. niisiis, äh, kolmas osa, see on leheküljel neliteist minu hääletusnimekirjas, ma ei tea, kus on Rahvapartei hääletusnimekirjas. niisiis eh, umbes kolmteist, neliteist või viisteist leheküljel, minul on ta neljateistkümnendal leheküljel. muudatusettepanek seitsekümmend kaks proua Savisaarelt leheküljel kolmteist Rahvapartei muudatusettepaneku nime, hääletusnimekirjast ja neliteist äh, sotsialistide hääletusnimekirjast. kas kõigil on see olemas? niisiis lisab kuus äh, punkt kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, eraldi hääletus kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa ülejäänud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena, järgmisena väidetavalt kompromiss kaks, see on must nagu öö, ma ei näe peaaegu midagi, kompromiss kaks. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kolm, kontrollime kahte, hääletus on alanud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 vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning lõpphääletus. hääletus on alanud. We just one vote or a legislative yeah, yeah, okay, has everybody voted yes.? Vote is closed. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend poolt, kaksteist vastu, erapooletuid ei ole, nii et vastu võetud härra Pärnul. nii, nüüd Michali kolm arvamust. kõigepealt kõige esimene väike vahetus tuleb siia. et kõigepealt äh, siis Euroopa fonde käsitlevad ühissätted, ähm, sotsiaalfond ja ühtsusfond äh, ning äh, nõukogu määruse kehtetuks tunnistamine, artikkel neli, muudatus nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. palun kontrollime neljakümmend seitse, et hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nii, siis muudatusettepanek kaks on tagasi võetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime neljakümmend üheksat, mul on tunne, et see on vastu võetud, aga kontrollime ikkagi, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kakskümmend kaks, üheksateist. järgmisena viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A, kes on poolt, vastu siin on eraldi hääletus. esimene osa kompromiss A esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, see langeb ära, kuuskümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kuuskümmend, kes on vastu, vastu võetud kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viisteist seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, see lükatud seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme. tagasi võetud seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsekümmend neli ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. üksteist järgmisena, kes on poolt? vastu. erapooletud. alustame uuesti, palun. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud, seitsekümmend kuus, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend neli, kaheksakümmend seitse koos, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus, <clears throat> kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me oleksime, oleksime võinud seda kõike korraga hääletada, kui oleks sellise ettepaneku teinud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt. kontrollime viiteist hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt. härra Grosch. jah, me võiks äh, kuni saja kuueni üheksateistkümnest kuni saja kuueni korraga hääletada. mitte üheksateist, üheksateist eraldi, hea küll. kõigepealt üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, nüüd üheksakümmend viis, sada kuus korraga, palun. on see võimalik? ei ole üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, sada kuus hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, sama, enamus tagasi lükatud, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, sada kaheksa hääletus on alanud Ähm, rahvapartei vist kõik kätt ei tõstnud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud rahvaparteile ei meeldi vist hääletada, sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ka sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada viiteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud sada kuusteist korraga, sada kaheksateist, sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, sada kuusteist, kaheksateist ja üheksateist. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sest sama palju on poolt kui vastu kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist, kes on poolt, vastu, kontrollime sada seitseteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, ei, see on vastu võetud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kahtekümmend kaks, kaht hääletus on alanud. mitu lehekülge see veel pikk on? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, sada kahtekümmend neli, hääletus on alanud kõigest neli lehekülge veel, kolleegid. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime sada kahtekümmet seitse, et hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa ja kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend kaheksa, ja nelikümmend ja nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, palun kontrollime sada kolmkümmend viit, kes on poolt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud. sada kolmkümmend kuus sada kolmkümmend kuus, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kas võime kontrollida, palun? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend. ma lihtsalt kontrollin seda, et ära ei langenud eraldi hääletus, esimene osa after the mid-term basis, esimene osa, kes on poolt ja kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, neli, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, üks, neli, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, neli, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis kes on poolt, vastu ja erapooletud, kontrollime sada nelikümmend viit ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, kes on poolt,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 erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa, vast- äh,, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, kaks kas võiks saada viiskümmend kaks või viiskümmend kolm koos teha poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, kuus, üks, viis, seitse koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa, sada viiskümmend üheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahtekümmet üheksat. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud sada kuuskümmend, sada kuuskümmend kaks, sada seitsekümmend koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, kaks, üks, seitse, kaks, üks, seitse, kolm, üks, seitse, neli koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis, sada seitsekümmend kuus koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud. üks, seitse, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada seitsekümmend kaheksa, et hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud, äh, sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt ja vastu, erapooletud, palun kontrollime sada seitsekümmend üheksat. mul on tunne, et enamus jääb samaks, aga paljud ei hääletanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmisena nelikümmend kaheksa, üheksakümmend seitse, sada, sada üks, sada kaks, sada kaks, sada kolm, ühesõnaga kuni saja seitsmekümne üheni, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, põhjenduspunktid. kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmkümmend seitse, et palun, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks võeti tagasi, nelikümmend kaks, kes on poolt ja vastu, erapooletud, palun kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmekümmend kolm elektroonilised hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, keegi pole vastu, kuus on erapooletud. väga tubli härra Kraamer.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 niisiis, äh, sotsiaaldemokraadid on äh, viidanud sellele, et me peaksime jätkama nii, nagu ette on äh, nähtud. Läheme edasi Euroopa Regionaalarengu Fondiga. kõigepealt härra Ugiase muudatusettepanek. Everybody ready to go on that? olete valmis alustama hääletamisega? see on äh, kolmas härra Kraameri arvamuse projekt, mida nüüd hääletame. muudatus viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks on äh, sarnane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 erapooletud, vastu võetud. üheksas, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksandat. hääletus on alanud, muudatus üheksa, kes on, kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuuekümne seitsmendat muudatust, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud nüüd muudatus number seitsekümmend. kes on poolt? vastu? erapooletud. kontrollime seitsmekümnendat. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seitsmekümne kolmandat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud?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 seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. aga ma saan aru, et Rahvapartei otsustab jääda erapooletuks, hääletame seitsmekümne kaheksandat. härra Ugias ja kaks kolleegi vist veel andsid oma hääle siin enne, aga nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümne esimest. sotsiaaldemokraadid olid seekord mõnevõrra laisad, aga hääletame nüüd kaheksakümne esimest. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, era-, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt. kes pooldavad kaheksakümne seitsmendat? vastu? erapooletud. kontrollime kaheksakümne seitsmendat. hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime kaheksakümne üheksandat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksakümne viiendat, hääletus on alanud. kas kõik on oma hääle andnud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist, see on tagasi võetud, järgmised on samamoodi tagasi võetud, nii et sada kaks härra Marinescu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt. enne on veel osade kaupa hääletus, Rahvapartei nii et läheme tagasi selle sõna rural või maa poole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kes pooldavad, et oleks sõna sees poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, osade kaupa hääletus ECR fraktsiooni poolt. nüüd siis kogu tekst kuni väljendini existing infrastructure in the short term ja siis see teine osa and avoiding large projects, kes toetavad esimest poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist. hoopis sada seitseteist. sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D osade kaupa hääletus, mida soovis Rahvapartei, taaskord see sõna rural. esimene osa, kus on see rural sees, hääletame seda, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii et see sõna rural on ikka endiselt väga populaarne. sada kakskümmend viis koos suulise muudatusega, kus basic asendatakse terminiga fundamental, kas keegi on selle vastu, kui mitte, siis hääletame. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E. siin enam terminist rural juttu ei ole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu. kontrollime saja kolmekümne teist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on sellega lõppenud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd artikkel kuus. kontrollime enne veel saja kolmekümne kaheksandat. hääletus on alanud kas kõik on jõudnud hääletada, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. artikkel kuus, suuline muudatusettepanek F ühiste näitajate kohta. kas kõik on selle suulise muudatusettepanekuga nõus? selge. siin on veel üks täiendus, mida on soovinud Rahvapartei fraktsioon. kas sellega ollakse ka nõus? selge. hääletame siis kõigepealt suulist muudatusettepanekut ja siis ta lisandust. kõigepealt suuline, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd see lisandus või täiendus, kes on poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. istume nagu piinapingis, aga läheme edasi. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastuhääled, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud. kontrollime saja neljakümne viiendat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime saja neljakümne seitsmendat. hääletamine on alanud. kas kõik on oma hääle andnud? seega hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime saja viiekümne kolmandat. hääletamine on alanud. kas kõik on oma hääle andnud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt vastu võetud sada kolmkümmend kolm nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne neljandat, elektrooniline hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt,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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljas poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljandat. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastuhääled erapooletud, vastu võetud. viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus hääletame ainult seda esimest osa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 sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime saja kuuekümne neljandat elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, hääletamine on alanud. kui kõik on hääletanud, siis hääletamine on nüüd lõppenud, kolmkümmend viis poolthäält, kaks erapooletut ja sellega on see vastu võetud. Läheme järgmise hääletuse juurde Right, the next one is the amendment. järgmiseks siis äh, ühtekuuluvusfond, artikkel kaks ja muudatus number kaheksa, alustame kaheksanda muudatusega. kas kõik on järje peal? ilmselt näen ma hääletust veel täna öösel unes ka, aga muudatus number kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne seitsmendat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel kolm nüüd. üksteist võeti tagasi ja nüüd kompromiss, ettepanek hash, osade kaupa hääletamine, taaskord see sõna rural. esimene osa ilma sõnata rural, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa, kui lisatakse see sõna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G. kõigepealt see esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd teine osa, kui me lisame rural, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss I. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, esimene osa, siis kogu tekst kuni interoperable transport and mobility. see on siis hääletamine neljas osas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 hääletamine on lõppenud. vastu võetud neljas osa, kes on poolt? vastu. kontrollime neljandat elektrooniliselt. kas kõik on oma hääle andnud? neljas osa on tagasi lükatud. kompromiss K. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viiekümne kaheksandat. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel neli, suuline muudatusettepanek L. kas kõik on sellega nõus? ja siis on veel üks täiendus Rahvapartei fraktsiooni poolt. kõigepealt hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd see täiendus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt vastuhääled, erapooletud, kontrollime kuuekümne esimest. elektrooniline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt. see langeb ära, nii et kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunktide juurde. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist ettepanekut ja nüüd hääletage elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kolmekümnendat. elektrooniline hääletamine on alanud. kui kõik on hääle andnud, siis hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud. kuues, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse, pool, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks on tagasi võetud seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsmekümne teist elektrooniliselt. hääletamine on alanud ja nüüd on hääletamine läbi. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastuhääled kes on kahekümne kolmanda poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seitsmekümne kolmandat elektrooniliselt. kui kõik on hääle andnud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. hääletamine on alanud kas kõik on hääle andnud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolthäält, neli erapooletut. arvamus on seega vastu võetud. palju õnne Mihhailile ja õnnesoovid kõigi kolme eduka hääletuse puhul. ja suur tänu, et ka meie liikmed pidasid sellele maratonhääletusele vastu. Now we have Mr Kristjan.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 okei okay,, kolleegid. kolleegid. kolleegid, ma tahaksin teile öelda, et üksteist viisteist ma lähen siit juhataja kohalt ära, sest ma pean minema mitmeaastast finantsraamistikku hääletama ja Dominik võtab siis juhatamise üles Äh, härra minister, ma vabandan, et äh, me natuke hiljaks oleme jäänud, sest meil oli väga pikk hääletamine, aga õnneks teie kolleeg äh, härra Soon täna siia tulla ei saa, nii et, et me väga ajahädas seetõttu ei ole. nii et, et kolleegid, tahaksin teile kõigepealt tutvustada siis Taani transpordiministrit, härra Hendrik Tamm Kristenseni, kes tuli meile andma aru Taani eesistumisest niisiis, härra minister, aitäh, et siia tulite ja teil on sõna. aitäh parlamenti saadikud ei pea vabandama selle eest, et nad oma tööd teevad. hääletamine on väga oluline parlamendi töö osa, nii et, et vabandada ei ole vaja. jah, tõepoolest, minu kolleeg härra Soon ei saa täna siin olla ta ei saa kõnelda merendusküsimustest ja mina üritan siis ka tema sõnumi edasi anda ja ma pean ütlema, et et ma ei ole selles küsimuses äh, ekspert, äh, ma üritan küsimustele vastata, aga kui ma seda ei suuda, eks me siis saadame teile kirjalikult vastused kõigepealt ma tahaksin te, teid tänada selle eest, et ma sain tulla siia parlamendi ette, transpordikomisjoni ette ja kõnelda teile äh, siis äh, oma tööst äh, eesistumise ajal. me võtsime siis eesistumise üle Poolalt ja meie järel tuleb Küpros. me oleme teinud väga kõvasti tööd, nagu ka kõik teised ja tahaksin teid tänada selle väga tiheda koostöö eest, mis meil on olnud Euroopa Parlamendiga. me oleme teinud äh, väga äh, tihedat tööd äh, heas koostöövaimus ja ma arvan, et me võime kõik olla uhked selle üle. meid huvitas keskkonnasõbralik majanduskasv. me arvame, et niimoodi me saame kriisist üle ning me oleme tahtnud teha olulist panust ka transpordi ja infrastruktuuri vallas me soovime tõhusat transporti, see on väga oluline, et majanduskasv Euroopas taanduks ja seetõttu mul on väga hea meel, et me oleme väga paljudes olulistes punktides suutnud edasi minna ja kõigepealt äh, kõneleksin lennunduspaketist, mis puudutab maapealset teenindust ja müra vähendamist lennujaamades. Need on kaks väga olulist teemat. samuti suuniste kaasajastamine TEN-T ühenduse osas ning Euroopa ühendamise rahastu, samuti satelliidipõhine navigatsioonisüsteem Galileo ning veel üks küsimus, mis parlamendile on väga huvi pakkunud, nimelt esimese raudteepaketi ajakohastamine Äh, lennunduse osas me oleme väga palju edasi liikunud, me oleme saavutanud kokkuleppe ühise suuna osas, samuti äh, lennujaama maapealsete teenistuste osas ja müra osas. mulle, mulle näib, et me oleme siin teinud väga olulisi edusamme, mis võimaldavad meil suurendada Äh, neid teenuseid, mida siis lennujaamad pakuvad. TNT äh, äh, aja, suuniste ajakohastamine oli samuti üks meie eesistumise prioriteete, samuti Poola eesistumise prioriteete ning liikmesriigid on teinud väga palju selleks, et me nendes küsimustes edasi liiguksime mulle näib, et kõik liikmesriigid on tundnud väga suurt huvi lahenduse vas-, leidmise vastu, me oleme loonud tõhusa raamistiku investeeringuteks ja tulevikuks, selleks, et meil oleks ühendatud süsteem, mis siis võimaldaks Euroopas reisimist on ütlematagi selge, et me selles suunas liikumise, selles suunas liikumiseks on infrastruktuur väga vajalik ja see ja Äh, mul on väga hea meel selle üle, et me äh, oleme saavutanud äh, nõukogus kokkuleppe kahekümne esimesel märtsil ja samuti tunneme me huvi siis nende kriteeriumite vastu, mis meil on TNT valdkonnas ning mul on hea meel tõdeda, et meil oli olemas koostöötahe kuuendal juunil toimunud kohtumisel kui tehti ettepanek luua uus rahastu infrastruktuuri jaoks, seda, mida meenutame siis Euroopa ühendamise rahastu. Need uued suunised TNT jaoks ja Euroopa ühendamise rahastu jaoks on väga olulised selleks, et me saaksime edendada piiriüleseid projekte, mida me siiani pole suutnud teha tegemist on äh, keerulise küsimusega, mis puudutab liikmesriikide investeeringuid transpordikoridoridesse ning äh, see näitab, et meil on võimalik äh, toet-, saada toetust siis Euroopa Liidult kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani. me oleme saavutanud ka osalise kokkuleppe navigatsioon, satelliipõhise navigatsioonisüsteemi Galileo osas Äh, me oleme paika pannud raamistiku kuni aastani kaks tuhat kakskümmend siis Galileo jaoks. mis puudutab nüüd esimese raudteepaketi ajakohastamist, siis meie eesmärk oli saavutada kokkulepe teisel lugemisel Euroopa Parlamendiga äh, veel meie eesistumise ajal. ma tean, et parlament ja nõukogu äh, Äh, on tõesti innukat tööd teinud selleks, et kokkuleppele saada ja ma võin kinnitada, et äh, tänasel Coreperi äh, kohtumisel me toetasime kompromissettepanekut ja meil on väga hea meel, et me saavutame kokkuleppe teisel lugemisel. see on tõesti äärmiselt oluline selleks, et me saaksime tugevdada raudteesektorit, nii et, et tahaksin tänada Euroopa Parlamenti Äh, just eriti viimases otsustavas faasis tehtud töö eest ja ma arvan, et see tulemus on kõigi jaoks väga oluline. ma olen, äh, samuti tahaksin äh, rahuloluga tõdeda, et me oleme saavutanud ka kokkuleppe sõidumeerikute osas. on oluline, et me vähendaksime halduskoormust et samuti on see ja see on ka väga positiivne, et me siin kokkuleppe oleme saavutanud, meid on huvitanud veel mõned muud teemad. Äh, kahekümne teise märtsi kohtumisel me kõnelesime julgeolekust lennujaamades, meile teeb muret, et äh, reeglid muutuvad üha keerulisemaks äh, nii lennuettevõtjatele kui reisijatele. Eh, ja ei anna mingit tegelikku lisandväärtust. Eh, mulle näib, et eh, kõik need reeglid, mis puudutavad lennujaamade tööd, peavad põhinema teaduslikel kriteeriumitel. reisijad peavad saama usaldada lennujaama personali. me huvitusime ka megaveokitest, mis võimaldaksid paremat energiatõhusust ja vähendaksid CO2 heitmeid Ehm, samuti oleme tegelenud piiriüleste küsimustega just eh, eh, seoses nende megaveokitega ja samuti ehm, seitsmeteistkümnendal aprillil toimus eh, meil ka raud-, ehm, infosüsteemi osas väga oluline kohtumine, me vahetasime kogemusi selles küsimuses ja kahekümne viiendal mail meil toimus Äh, suurte infrastruktuuriprojektide rahastamise konverents ja meile näib, et just nüüd majanduskriisi ajal on vaja selliste küsimustega tegeleda ning äh, kahekümne seitsmendal juunil toimub meil siis liiklusohutuse teemaline konverents. Äh, see toimub Kopenhaagenis. nüüd räägiksin, mida me oleme teinud merenduse vallas, nagu ma ütlesin, minu kolleeg kahjuks ei saanud täna siia tulla, aga ta palus edasi anda oma sõnumi. kõigepealt ta palus, et ma teid tänaksin ja eelkõige teid, härra Brian Simson, selle väga viljaka ja tiheda koostöö eest, mis meil on olnud äh, teiega ja transpordikomisjoniga. me tegelesime Äh, siis äh, äh, merenduskonventsioonide ajakohastamisega, vastava valdkonna määrustega, mis puudutavad kahepõhjalisi laevu ning äh, samuti ajakeha, ajakohastasime siis äh, äh, meremeeste koolituse miinimumnõuete alaseid reegleid ja me loodame, et kolmepoolsed kohtumised nõukogu ja parlamendi ja komisjoni vahel annavad edukad tulemused samuti, mis puudutab nüüd nende meremeeste koolitust, siis äh, lisaks sellele me oleme tugevdanud ka töötingimuste alaseid reegleid ning oleme äh, ka piraatluse küsimusega tegelenud. Äh, Taani eesistujana on üles näidanud suurt huvi ka selles osas, et me saavutaksime parlamendiga kokkuleppe Euroopa Mereohutusameti osas ja mul on väga hea meel, et ma saan teile teatada, et kaheteistkümnendal aprillil meil õnnestus saavutada siis parlamendiga kokkulepe ja äh, nüüd me saame jätkata siis oma koostööd mereohutuse vallas ning äh, tugevdada äh, konkurentsi. mis puudutab nüüd neid kahekirjalisi laevu me oleme loonud siin äh, rohkem äh, selgust ühiste reeglite osas. veel üks oluline äh, aspekt, millega me oma eesistumise ajal oleme tegelenud, on, on meremeeste töötingimuste konventsiooni ajakohastamine Äh, siis äh, me teame ka seda, et piraadid merel on tõeline probleem ning me korraldasime märtsis siis kolmanda selleteemalise konverentsi. niisiis me teeme suuri jõupingutusi selleks, et äh, selle probleemiga võidelda minu kolleeg härra Soon tahab teile lõpetuseks öelda, et tal on väga hea meel, et nendes valdkondades on saavutanud, saavutatud edu, nii et, et see oli kõik, härra esimees, mida ma tahtsin teile eh, edasi öelda eesistuja maa Taani nimel ja tahaksin teid tänada hea koostöö eest, mis meil teie komisjoniga on olnud. Teiega oli tõesti meeldiv koos töötada. aitäh, härra minister! kõigepealt saavad nüüd sõna koordinaatorid äh, ja kui keegi veel soovib sõna, siis andke märku. alustaksin härra Krossiga, kes võtab sõna Rahvapartei nimel ja ma palun nüüd, et Dominik võtaks siis istungi juhtimise üle, aga härra Kross siis. aitäh ma tahaksin samuti tänada eesistujamaad selle ülevaate eest ja selle töö eest, mida te olete teinud. ma tean, et eesistuja maa töö on leida kompromiss ning äh, ma ei ole päris kindel, et kõik on äh, kompromissidega just rahul, aga eks sellega tuleb leppida. üheks suureks teemaks meie jaoks on äh, üle-euroopalised võrgustikud ja Euroopa ühendamise rahastu. Nendes küsimustes on nõukogu Äh, teinud äh, tööd ja peaks säilitama üksmeele selles küsimustes. vähemalt selline on meie seisukoht siin parlamendis. Äh, asi ei ole ainult selles, et me vaatame, kus raha tuleb ja kust tuleb kärpida me oleme nõus äh, üldjoontes komisjoni ettepanekuga. Äh, sellist üksmeelt meil kõigis küsimustes ei ole, aga selles küsimuses meil selline üksmeel on, nii et, et me toetame komisjoni ja me loodame, et ka praegusel ajal transpordi infrastruktuur äh, ei ole midagi, mida peetakse lihtsalt luksuseks. et siia ikkagi tehakse sihtotstarbelisi investeeringuid ma ei hakka siin nüüd lang-, laskuma üksikasjadesse, aga ma loodan, et, et, et teie äh, toetate meid. kui jutt on nüüd suunistest, äh, siis parlamendil on äh, väga hea meel selle üle, et väga paljud asjad, mis meile olulised on, on läbi läinud. meie soovisime tugevat äh, reguleerivat ametkonda liikmesriikides ja võib-olla selliste ametkondade võrgustikku. Te olete suutnud selle saavutada ja ma arvan, et see aitab meil kindlasti edasi minna, see aitab meil parandada raudteetranspordi struktuuri ma arvan, et see reguleerivate ametkondade küsimuse lahendamine on väga paljud probleemid kõrvaldanud rahvapartei nimel tahaksin ma öelda, et me ei ole veel jätnud äh, loet-, lootust oma Poola sõprade osas ja võib-olla neil õnnestub siiski äh, veel viimasel minutil mingit edu saavutada. ja sellisel juhul saate kindlasti Rahvaparteist väga kena tänukirja. nagu te teate, äh, kompromisse saab alati paremaks teha, isegi viimasel minutil, nii et, et me ei anna veel alla Äh, nüüd sõidumeerikute osas. meil on juba aastatepikkune kogemus selle teemaga siin parlamendis äh, ning äh, loodetavasti nõukogu toetab meid, et selles osas, mis meil nüüd arutusel on, tõesti sünnib lisandväärtus nii transpordiettevõtetele kui ka autojuhtidele Äh, ja arvestades seda tööd, mida on tehtud nõukogus ja mida on tehtud parlamendis, me loodetavasti suudame veel mõne sammu edasi teha, nii et, et maanteetransport äh, ei muutu mingiks dumpinguobjektiks. ja äh, on väga palju Euroopas regioone, kus transport on väga oluline ja seetõttu tuleb sellele pöörata väga palju tähelepanu, nii et, et ma loodan, et te suhtute meie ettepanekutesse avatult. Avatult. Äh, äh, ja mis puudutab nüüd neid megaveokeid ja gigalainereid, siis meie seisukohad parlamendis selles küsimuses on väga erinevad. mina öö, äh, olen nendest, nende probleemidega kursis ja ma tõesti Äh, mõistan äh, komisjoni seisukohta, aga ma saan aru ka sellest, et teistel on erinev lähenemine. meil on vaja dialoogi parlamendi ja komisjoni vahel, sellepärast et siin meil on tegemist kaasotsustamismenetlusega ja see menetlus on väga oluline äh, ja inimesed peavad aru saama, et me võitleme nende huvide eest Äh, kaks aastat tagasi oli olukord hoopis teistsugune ja ma arvan, et meil on praegu oht, et me tekitame siin ebakindlust. inimesed äh, küsivad, et kas ma saan endale selle megaveoki os-, äh, osta, kui võib-olla kolme aasta pärast hakatakse neid reegleid tõesti teisiti tõlgendama ja sellised veokid on ebaseaduslikud nii et, et asi puudutab siin õiguskindlust või antud hetkel siis ebakindlust, õiguslikku ebakindlust näed, et ma arvan, et nii sisu kui menetluse poolne külg on väga olulised. nüüd, mis puudutab lennud, lennundust, ähm, siis äh, juba terve pakett on jõudnud äh, arutusele nõukogus ja ma arvan, et seda paketti saab paremaks teha. meil käivad suured arutelud näiteks müra teemadel ning äh, meil on vaja äh, rohkem lähimuspõhimõtet. nüüd teenindusaegade osas äh, jällegi siin on meil võimalik asju paremaks teha. väga raske on mõningaid meie seisukohti selgitada ning mis puudutab maapealset teenindust, siis meil on vaja väga head kokkulepet, et ühelt poolt oleks turg avatud ja et meil oleksid ka korralikud töötingimused selles sektoris. nii et, et meil on siin vaja leida tasakaal. lõpetuseks ühtne Euroopa taevas. selles vallas ei ole erilisi edasiminekuid olnud ja aeg muudkui läheb meil on äh, vaja funktsionaalseid õhuruumi osasid, meil on vaja, et need hakkaksid toimima. Äh, tegemist on legitiimsete ootustega, sellepärast et seadused näevad neid ette. meil on olemas ajakava, mis seadustes on kirjas ning äh, väga oluline on, et me saavutaksime kokkuleppe kõigi kolme osapoole vahel ja, ja kokkulepe, millest kõik kolm osapoolt ka kinni peavad Äh, ei saa lubada, et meil tekivad rakenduse vallas probleemid. nii et, et ma loodan, et aasta lõpuks meile esitatakse nõukogu poolt selge ettepanek selles küsimuses. Äh, ma tean, et te loodate, et järgmine eesistuja ma äh, selle teemaga tegeleb, aga ma arvan, et iga nõukogu peab kaitsma eelkõige oma saavutusi. niisiis veel kord suur aitäh selle eest, mida te olete teinud härra El Kadraui järgmisena. aitäh! kõigepealt eh, tahaksin tänada Taani eesistujat selle tehtud töö eest. Te olete olnud eh, väga viljakas paljudes küsimustes. Eh, paljudes küsimustes on toimunud olulised edasiminekud, nii et tahaksin teid selle eest tänada väiksed riigid tihtipeale suudavad saavutada eesistujana rohkem tulemusi kui suured riigid. niisiis, äh, kolleegid juba kõnelesid siin paljudest teemadest. Äh, eelseisvatel aastatel on transpordipoliitika jaoks äh, oluline TEN-teede alane direktiiv, samuti Euroopa ühendamise rahastu nõukogu on selles küsimuses juba üsna palju edasi liik-, liikunud, aga me peame oma tegevusi kooskõlastama. minu kolleeg kõneles sellest, et eh, on väga oluline, et me selle Euroopa ühendamise rahastu välja töötame, sest kui me seda ei tee, eh, siis me eh, seisame silmitsi uute probleemidega ning minu fraktsioon Euroopa Parlamendis on väga mures Äh, mõned teie äh, kolleegide seisukohtade pärast, mõned äh, e-, eelarve rahandusministrite pära-, seisukohtade pärast, Taani näiteks on teinud ettepanek kärpida Euroopa eelarvet ja me kardame, et, et siin me kannatame nende kärbete läbi nii et, et on äh, väga oluline, et neid projekte kaitseksite. Äh, mis puudutab nüüd äh, lennujaamu, siis siin ma teeksin lühidalt. siin me oleme ka juba üsna palju tööd teinud ja võib-olla oleks vaja veel natukene rohkem edasi minna. äärmiselt Te sa-, rääkisite täna hommikusest Coreperi otsusest Äh, möödunud nädalal äh, algas ka, algasid ka kolmepoolsed kõnelused, nii et, et see on äh, tõesti oluline samm. edu saavutamine tihtipeale tähendab kompromisse, mis võib-olla ei ole kõigile vastuvõetavad, aga ma arvan, et niimoodi me saame raudteesüsteemi Euroopas muuta läbipaistvamaks, parlament on alati seda rõhutanud me oleme rõhutanud, et me peame tugevdama reguleerivate asutuste rolli ning eelseisvatel aastatel me kindlasti arutame ka äh, äh, reisijate veo liberaliseerimist äh, ning infrastruktuuri ja infrastruktuuri käitajate lahutamist. niisiis Äh, ma arvan, et see, mida saavutati möödunud nädalal, oli suur edu nüüd merenduse küsimuses äh, on ka siin toimunud arutelud, mis puudutavad äh, meremeeste koolitust ja need arutelud on läinud õiges suunas. mõnedes valdkondades aga asjad eriti liikunud ei ole liikunud nii et, et me loodame, et te toetate meie Küprose kolleege selleks, et, et nad saavutaksid siis aasta lõpuks edu. ja nüüd äh, funktsionaalsed äh, õhuruumi osad ka veel ja selles küsimuses on ka vaja esu ja nüüd need äh, megaveokid, meie lähenemine on natuke erinev me, seisukohad nende sõidukite kasulikkuses on erinevad. kui me tahame muuta strateegiat nende sõidukite osas, siis me peame tegema seda väga läbipaistvalt. selles vallas me siin parlamendis peame pidama demokraatlikke arume-, argumente, meie seisukoht on selles küsimuses on teada Äh, teised võib-olla ei ole sellega tingimata nõus, aga on väga huvitav, et äh, seadusandlust tõlgendatakse väga erinevalt selles küsimuses. niisiis on vaja äh, tulla välja seaduseelnõuga. nii et, et see oleks kõik, mida ma hetkel tahaksin öelda ma leian, et teie töö on olnud suurepärane, suur aitäh suurepärase koostöö eest ning eh, ma loodan, et need kogemused, mis te eesistujamaana saite, aitavad teid teie töös edasi ka nõukogus. aitäh, härra El Kadraoui ja nüüd proua Maisna. suur tänu teile, esimees, suur tänu, härra minister Te esitasite väga hea ülevaade sellest, äh, mis tehtud on ning olete tõesti tegelenud väga paljude erinevate asjadega oma eesistumise ajal. ning kõik fraktsioonid toetavad vähemalt üht Euroopa ettepanekut üle-euroopaliste mm, transpordivõrkude kohta ning samuti ka Euroopa transpordi mm, rahastu kohta ning see on tõesti väga efektiivne raamistik. me teame, et nõukogus on ka selliseid riike, mis arvavad, et need viiskümmend miljardit eurot järgmiste finantsperspektiivi jaoks on liialt palju raha ning me sooviksime eh, teie järgmisel kohtumistel oma kolleegidega rõhutakse, et seda raha on vaja, lihtsalt on vaja seda summat hästi ära kasutada. üks asi, mida kolleegid pole maininud, kuid mis äh, minu jaoks on väga oluline. nimelt, et need euro- eh,, projekti võlakirjad, et need võiks kasutusele võtta juba algfaasis, kui nüüd see eh, Ehm, on, ehm, kui see raha alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast omab tõesti suurt võimendusefekti, ehm, siis oleks see tohutu suur edu, isegi kui ta võimendab kümnekordselt ja mitte rohkem. ning see kolmkümmend üks miljardit trans-, transpordisektori jaoks oleks tohutult oluline. see oleks kasulik kogu Euroopale. ma rõhutan, et see on meie jaoks kõige-kõige tähtsam ettepanek komisjonilt. me oleme täiesti veendunud selles et see lubab meil kõigil väga suure sammu edasi teha. ning nüüd äh, digitaalne takograaf. ma, te äh, soovite vähendada bürokraatlikke mm, koormat, sellepärast äh, mind üllataski, et komisjon kahe tuhande üheksandal aastal esitas ettepaneku bürokraatia vähendamiseks ja ta ütles, et erandjuhtudel peaks isegi saja viiekümne kilomeetri võrra ületada sendist normi. ning kahe tuhande üheksandal aastal jõuti kokkuleppeni, et see on loogiline äh, arv ja eriti puudutab see väikseid, äh, väikeettevõtete omanikke, kes peavad oma sõidukites pikki vahemaid vahe läbima. see, selle puhul oleks tõesti abiks digitaalne takograaf ning äh, Teie võtsite selge seisukoha väga olulistes küsimustes. õhutransporti nagu küsimus, nagu küsimuses, nagu teised seda kolleegid, teised kolleegid seda mainisid ning Ühtse taeva projekti osas. see projekt on, äh, on, võib kardetavasti jääda lihtsalt äh, tühjaks kirjasõnaks. Teie kui minister ei saa siin väga palju muuta. ma ei tea, kas Saksamaa ja Prantsusmaa peaks äh, asja enda kätte võtma kuid eh, igatahes eh, eesistujal on see muidugi keeruline küsimus, meie jaoks on see siiski väga oluline ning me leiame, et me peame edasi liiguma ja parandama. mis puudutab nüüd eh, raudteesüsteemide ühendamist, siis minu meelest on väga hea, et, et, et, et see raudteeamet, ühine raudteeamet toimiks ja tal oleks piisavalt vahendeid neid, neid hiid, äh, äh, neid mega äh, veoaut-, veokeid nimetatakse ka mõnikord ökoloogilisteks autodeks, selles osas on muidugi arvamused väga erinevad. ning te, me peaksime teadma, milline on asja õiguslik olust, olukord ning äh, iseenesest on väga äh, nukker, et, äh, et seoses voliniku kirjaga ei tea riik, enam riigid, mida edasi teha, näiteks Põhja-Saksimaa või Schleswig-Holstein Saksamaal. Nad soovivad näiteks Taani ja Rootsiga selles osas iseseisvalt edasi minna, me peaksime koostööd tegema äh, ja üritama välja töötada selge õigusliku raamistiku selle jaoks. ning äh, mis puudutab nüüd merendust, siis te ütlesite, et ei ole selles osas ekspert, et te piirdusite sellega, et te loete ette, mida teie kolleeg ütles, kuid siiski ma sooviksin äh, öelda, et, et ähm, topeltpõhjaga alused on äh, ökoloogilisemad ja vähendavad CO2 heitmeid. samuti äh, on oluline piraatlusküsimus, me teame, et meretransporti tuleb aina juurde, meil on vaja põlvkondade vahetust ja me peame sellega seoses meremehe ameti muutma atraktiivsemaks. sellepärast äh, ongi nii öö, äh, oluline vaadata, mida selle küsimusega peale hakata. mis puudutab nüüd merepiraatlust, äh, siis öö, minu meelest komisjoni ettepanek on huvitav, tegu on tohutu suure probleemiga see puudutab piraatlust, see puudutab ka piraatluse põhjust. see on seotud ka arenguabi, julgeoleku ja muude poliitikatega ning kõige rohkem puudutab see loomulikult eh, transpordiettevõtteid, sellepärast eh, mm, nagu seda ütles ka Taani esindaja, te olete väga rahumeelne rahvas kuid eh, samas ka Taani laevad peavad relvastatud isikuid pardale võtma, et nad kaitseks laevameeskondi. ning eh, siin ma sooviksin eelarve. kui me soovime, et EMSA-l oleks ka keskkonnapädevusi, siis on väga oluline, et tal oleks piisavalt, eh, piisavalt vahendeid ning üks küsimus, millele te vihjasite. kui teie, kui tegu on integreeritud merenduspoliitikaga, see on minu jaoks väga huvitav küsimus. nõukogu ütles, et selle aasta jaoks ja järgmise aasta jaoks on meil nelikümmend miljonit eurot integreeritud merenduspoliitika arendamiseks. mulle on öeldud, et nõukogu pole selle summaga nõus. suur tänu ja nüüd härra Kraamer. suur tänu teile. meil on olnud väga äh, tõhusad äh, suhted kogu eesistumise ajal ning te olete olnud väga tublid vahendajad, olete teinud äh, väga tublit tööd. E, ja tulemused poleks kindlasti nii head olnud, kui poleks Taani eesistuja olnud viimase poole aasta jooksul. mõned sõnavõtud mitte küll teie omad, äh, on pisut üllatanud meid, te küll teate, kellest me räägime, aga üldiselt me oleme teie tegevusega rahul. tahaks rääkida Euroopa ülestest transpordivõrkudest. mina äh, sooviksin suure, paremat analüüsi nii komisjoni kui nõukogu poolt, ma sooviksin rohkem informatsiooni, kui me oleme saanud, kui me saime näiteks kolmkümmend aastat tagasi praegu viimase kolmekümne aastaga oleme saanud me rohkem, oli meil rohkem vahendeid, kui meil saab olema järgmise kolmekümne aasta jooksul. nõukogu jättis meile kaheksa miljardit eurot. mina ei saa aru, miks nõrgemad punktid ja need tühikud tulevad täita alati riigisiseselt. ma tahaksin sellealast analüüsi kuulda on olemas näiteks makroprogramme, mida finantseeritakse. poolakad on meile tõestanud, et neil on piiratud rahastamine, nad ütlevad, et võib-olla järgmise kolmekümne aasta jooksul muutuvad sellised projektid huvitavaks, kuid nemad soovivad eelkõige parandada oma raudteevõrgu olukorda ning kuuskümmend protsenti investeeringutest on läinud eh, raudteevõrgu parandamiseks ja kõigest nelikümmend protsenti maantee Äh, transpordi parandamiseks. see ei ole midagi enamat kui lihtsalt mingisugune tunnel on. me peame praegused vajakajäämised kuidagi üritama tagasi teha ja see puudutab eriti just piirialasid, selles osas on väga palju veel vaja ära teha. ning äh, minul on küsimus selle kohta, mis puudutab äh, just piiriühenduspunkte. ma näiteks see puudutab neid kohti, mis hävitati Teise maailmasõja ajal. kui äh, oleks võimalik, äh, kui oleks võimalik äh, toetust saada, siis riikidel oleks rohkem huvi panustada sellistesse projektidesse, näiteks Saksamaa ja Poola vahel. Ulm Stuttgart näiteks, pole mingisugust seost Euroopaga, kuid miljard eurot tuleb Euroopa Liidust ning need on küsimused, mis huvitavad ainult Saksamaad kuid, kuid viiskümmend protsenti elektriseerimist, elektrirongi Berliini ja Wroclawi vahel. see ei huvita mitte kedagi. Lõuna-Saksamaalt võiks käivitada eh, transpordivõrgu, mis jõuaks eh, lausa Taani, kui eh, ka vahepealseid transpordivõrke üritatakse välja, välja töötada. praegusel hetkel eh, üritatakse rääkida näiteks ühest, ühest sillast Elva jõel. miks on väikeste projektide elluviimiseks nii palju aega on vaja, ma arvan, et see tuleb läbi mõelda, sest me ei te, ürita kasu tekitada mingisugusele ehitusmaffiale. me üritame aru, arvesse võtta kõige suuremaid vajadusi raudteesektoris, need on sama suured kui näiteks ehitussektori vajadused. pealegi luuakse seal praegusel hetkel liialt vähe uusi töökohti, peaksime mõtlema need Lõuna-Euroopa riikidele, kus näiteks Hispa-, riikides nagu Hispaania, seal on ähm, noorte tööpuudus viiskümmend protsenti me peaksime mõtlema selle peale, kus oleks võimalik rohkem töökohti juurde luua. teiseks, äh, raudteepakett. Äh, äh, me oleme jõudnud kokkuleppeni. me soovisime erandit Poola ja Balti riikide jaoks. tundub, et nii see, nii see ei lähe. ma tahtsin küsida, kas on tõsi, et Poola teatas, et nad ei ole selle paketiga nõus, kui nad erandit ei saa. ning teiseks äh, Poola, kas Poola on üritanud leida mingisuguseid lahendusi, et alternatiive leida? ja nüüd, mis puudutab äh, sõidumeerikut, sellest on väga palju räägitud. bürokraatia on seotud ka eh, erinevate võimalustega, mõned soovivad sada kilomeetrit, teiseks, teised sada viitekümmend. minu meelest eh, on väga huvitav, et kõik võimalused alles jääksid. Te ei rääkinud eh, superveoautode, megaveoautode, veokite turvalisuse küsimustest. minu meelest ei ole aktsepteeritav see, et volinik on piisavalt häbematu omaenda tõlgendust muuta. paar aastat tagasi ta nägi asju hoopis teistmoodi nagu mina. Nad ütlesid, nad võivad riigisiseselt riigida, kuid mitte kahe riigi vahel. aasta tagasi ta veel seda ütles ja me ei saa aru, miks ta oma seisukohta äkki muutnud on. miks ta arvab, et ühest kirjast piisab selleks, et seadusi muuta. lisaks sellele, et komisjon ei ole see, kes seaduseid vastu võtab, nad ei ole eh, neil ei ole neid pädevusi, nemad lihtsalt algatavad õigusloomelisi projekte no,. ta ei saa öelda, et need suured veo, veokid ei saa üldse liigelda, sest meie keelame selle ära, isegi mitte liikmesriikide siseselt. Teie peate samuti seadusi kaitsma ja mitte, mitte neid rikkuma, te ei saa lihtsalt komisjonile äh, komisjoni pilli järgi tantsida. ning selleks, et äh, seadusi vastu võtta, peab kõigepealt äh, olema kaasotsustusmenetlus, mida te oleksite teinud, kui endine eurosaadik, kui teie valitsus äh, oleks sellise seisukoha võtnud. meie oleme, me oleme kaasotsustajad Euroopa Liidus ning me viime selle kõikidesse kohtutesse, kuhu äh, vähegi võimalik, sest muidu me äh, tekitame ohtliku äh, pretsedendi. RTNS süsteem, selles osas ma olen positiivsem ning ma võiksin teile öelda seda, et see süsteem pakub meile tur-, julgeolekuvõimalusi, eriti just turvalisuse võimalusi suurendada just raudteel transpordis. ning selle süsteemiga kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti eh, oleks võimalik vähendada energiakulu, seda seoses eh, elektrilise pidurdussüsteemiga. lisaks sellele kaovad ära mõningad, eh, mõningad süsteemid, mõni, näiteks mis on pereturundusfirmist, mis on ehitatud terasest, mis tekitavad kümme korda rohkem eh, müra. Need eh, punktid on, eh, need punktid on just need positiivsed punktid, mille pärast tasuks selle projektiga edasi minna. Need aitaks lahendada probleeme, meil on neli tuhat kilomeetrit, kus RNTS süsteemi rongid võiksid sõita, kuid meil pole ainsatki sobivat vedurit nende jaoks ning mis puudutab eh, lennunduskokkulepet, eh, siis me oleme väga ilusti edasi läinud. Eh, komisjoni ettepanekuga pole ka nõukogu nõus olnud. kui Frankfurdis otsustati, et nad ei soovi lubada näiteks öiseid lendusid ning öeldakse, et Euroopa või nõukogu jälle otsustab, et ta lubab neid, selline suhtumine ei ole aktsepteeritav. ma arvan, et pädevused peavad jääma sinna, kus nad praegu on ja te ei ole sõnagi öelnud ka eh, missiooni eh, CO2 heitmesüsteemidest eh, lennunduses. et Hiina ja Ameerika Ühendriigid on selle vastu. ma ei, ma saan aru, et see pole mitte sellepärast, et nad peaks iga reisija poolt rohkem maksta, vaid sellepärast, et nad soovivad lihtsalt nii palju äh,, nii palju äh, Eh, nii palju saastada, kui ise tahavad. Eh, samuti on öeldud, et Hiina eh, näiteks ähvardas, et ta ei telli Airbusi lennukeid. see oli ähvardus, aga hiljem nad ikkagi kinnitasid oma tellimisi Airbusile, kui komisjon teatas, et nad ei kavatse järgi anda. see, kas selles osas on tehtud mingisuguseid äh, edusamme, ma tahaks teada, kas on nüüd, sest komisjon, kas komisjon, sest ma tean, et komisjon on nende seisukoha juurde jäänud, nüüd mis puudutab topeltpõhjaga aluseid, siis see on väga huvitav, see loodetavasti äh, läheb töösama hästi järgmiste eesistujatega. Teil on kolmkümmend sekundit, proua, teil olid, saite enne juba sõna. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken. Bei der Tran-Delegationsreise sind wir ja in äh ma ei taha kolmekümmet sekunditki vaja, ma sooviksin öelda, et me olime transpordikomisjoni delegatsiooniga Finnas ning me rääkisime teiega, rääkisime äh, spordiühendusest äh, Bonni ja Taaniga. pateicību Dānijas prezidentūrā un jums, minister Kungs. suur tänu, ma sooviksin tänada samuti Taani eesistujariiki sellest, mis te olete saavutanud oma eesistumise ajal transpordisektoris? eelkõige tegite suuri edusamme Saafi ja TNT usuniste osas. komisjoni ettepanek pakub välja uue õigusliku raamistiku Eh, transpordivõrkude kohal. ning eh, on väga õige, et on olemas eh, finantsvahendid Euroopa ühtse transpordirahastu jaoks. Teil on seda vaja, Euroopa ühendamisrahastu, vabandust, teil on seda vaja, sest praegusel hetkel on rahastamine miinimumini jõudnud meil on seda eh, kindlasti vaja, aga ma ei tea, kas see saab eh, teoks, sest liikmesriikidel paljudel ei, ei ole vahendeid selleks, et eh, parandada oma transporditaristut. sinna ning Euroopa ühendamise rahastusse pidi väga palju minema vahendeid praegusel välja pakutud vahendite finantseerimine ei ole piisav selleks, et äh, li kõiki liikmesriike kaasata. Need, kes, äh, liikmesriigid, kes soovivad vähendada Euroopa Liidu eelarvet, nad räägivad suuremast, tihti suuremast ühtsusest äh, maksusüsteemist. minu meelest on see vastuoluline, kui Euroopas on poliitiline liit, siis on vaja kindlasti suuremat eelarvet selleks, et aidata eriti perifeersemaid riike, mis on praegusel hetkel väga raskes olukorras transporditaristu väljaehitamise osas, mis puudutab meretransporti ja piraatlust, siis äh, meie fraktsioon on teinud väga tubli töö ära ning äh, selles osas on väga palju äh, saavutatud ja nüüd, äh, mis puudutab äh, raud-, raudteevõrgustikku, siis on väga raske edu saavutada. kuid see kiri, mis saadeti eesistujale, kui äh, me suudame tihendada konkurentsi Euroopa ettevõtete vahel, siis me oleme õigel teel kui aga ka kolmandad riigid on no sellesse kaasatud, siis on see hoopis teine lugu, olgu see kus siis Poola liinidega või, või Balti riikidega. põhimõtteliselt on raudtee olemas ju endise Nõukogude Liidu põhjaosast Põhja-Koreani välja. sellele tuleb tähelepanu pöörata. teine kompromiss läks parlamendis läbi. see Balti riikides oleks äh, valitsustel vaja võimalust äh, samuti äh, tegutseda kolmandate riikidega koos. meil on kindlasti seda õiguslikku võimalust vaja ja seda me ütles proua Maisner. ei ole võimalik eh, üksinda otsustada ühtse Euroopa taeva osas, meie ei saa seda samuti teha. muidugi seda tegema. Merci, monsieur Tiller. Madame Foster, vous avez la. proua Foster, teil on sõna Yeah, thank you, Chairman. And aitäh, esimees. suur tänu ka Taani eesistujale. Need mõned punktid, millele ma tahan juhtida teie tähelepanu meie fraktsiooni seisukohast. kui te siin rääkisite sellest, et mere, mereteemadega tegelev minister ei saa siin olla ja, ja me teame, et see teema on osaliselt seotud ka merenduse valdkonnaga, siis võib-olla tuleks siinkohal äh, siia rohkem panustada ja mulle tundub, et komisjoni kauplemisskeem lennundussektoris ei olnud nii hästi läbi mõeldud, nii et siinkohal ongi meil mõtlemisruumi. me peame tagama selle, et kõik kolmandad riigid on ühel meelel, kõik istuvad maha ja jõuavad otsuseni, mis on kõige parem kõikide jaoks meie kolleeg äh, Roheliste fraktsioonist juba tõstatas selle küsimuse, et kuhu me ETS-iga oleme jõudnud, me teame, et olukord on ääretult hull, me oleme kõik sellest teadlikud. aga lisaks olen ma nõus selle piraatluse küsimusega, merepiraatluse küsimusega, jah, sellega on äh, väga kohaselt äh, tegeletud. mis puudutab sõidumeerikute küsimust, siis minu meelest on siin väga suured erisused liikmesriikide vahel. meie peamiseks eesmärgiks peab olema tagada, et see süsteem toimib hästi. ja kõik äh, loomulikult äh, toetavad sellist as-, eesmärki. aga aja jooksul on tõusetunud erinevaid nägemusi, et kuidas jõuda selle eesmärgini. osadel liikmesriikidel võivad olla paigas väga head äh, struktuursed meetmed ja me ei pea kõike üritama vägivaldselt ühtlustada, las liikmesriigid jäävad selle juurde, mis neil on, kui see toimib hästi mis puudutab taristu teemat ja Galileot, siis mul on väga hea meel, et te tõstatasite selle teema. väga oluline on see, et meil kogu see infrastruktuur oleks paigas, tõepoolest, see on kallis ja tõepoolest, liikmesriigid sageli ikka vaatavad, et ka nad ise saaksid sellest kasu. ja me peame liikuma sõnade juurest ka tegude juurde, mis puudutab ühtse Euroopa taeva akti, siis mina olen selle arvamuse osas raportööriks ja ka selles osas, mis puudutab globaalset äh, navigatsioonisüsteemi lendu, lennunduses, siis me peame edasi liikuma kindlasti ühtse Euroopa taeva aktiga. Teie Taanis, kindlasti ka Ühendkuningriik ja Iirimaa on teinud suuri edusamme selles vallas, aga ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid on justkui astumas samme tagasi suunal meil on tarvis tagada hästi toimiv ja sujuv lennundussektor. ja me peame jõudma selleni, et kulud vähenevad ka tarbija jaoks lõppkokkuvõttes. me peame jätkuvalt liikuma nende eesmärkide suunas. Teie Taani eesistujana olete suutnud jõuda kokkuleppele broneeringu info osas ja see on väga suurepärane, minu meelest olete väga hästi sellega hakkama saanud. see kõik, mis puudutab broneeringu infot. nüüd lennujaamade turvalisuse teema, no siin on meil veel küsimus lahtine Euroopa Parlamendis, mulle tundub, et lennujaamade turvanõuded ja turvakontroll on mõnevõrra liiga leebe nüüd kõik see, mis puudutab uute skaneerimisvõimaluste kasutamist, siis me teame, et meil on mõned uued võimalused siin avanenud, kuidas seda turvakontrolli läbi viia ja mis puudutab liikmesriikide seisukohta, et milliseid äh, kontrollivahendeid kasutada, siis äh, me teame, milline on üldsuse seisukoht ja mille, mida arvavad inimesed, mida, mis, millised on võimalikud ohud, mis kaasnevad erinevate kontrollimeetoditega turvakontrollis lennujaamades, kuigi teadlased on tõendanud vastupidist me teame, et lennunduse valdkonnas on meie Küprose kolleegid olnud väga aktiivsed, alati on nad osalenud meie lennundust puudutavate pakettide kuulamistel ja loodame, et ka siis järgmise eesistumise ajal saavutatakse selles vallas edu. me peame tagama ka läbipaistvuse, aga üldjoontes ma leian, et Taani on oma eesistumise rolliga väga hästi hakkama saanud. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Kuhn. Ah, danke, Herr Vorsitzender, und äh, ich möchte mich auch nochmal bei der aitäh, eesistuja. ka minu poolt lähevad teile tänusõnad Taani eesistujale. loomulikult oli see uuesti sõnastamine väga suur ja mahukas ettevõtmine. me teame, et Taani ei ole niivõrd suur raudteeriik, kuivõrd rohkem mereteemale keskenduv riik ja tegelikult mina isegi olen ju pärit Läänemere piirkonnast me peame väga praktiliselt äh, lähenema transpordipoliitika elluviimisele sellistes äh, keskustes. me peame loomulikult äh, pühendama ennast sellele, et tagada julgeolek ja turvalisus meretranspordi vallas see, mis puudutab satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileiot ja et seda võiks tulevikus kasutada ka laevandussektori puhul, samuti see GNSS süsteem, Galileo, Läänemere kaasamine. me teame, et seal on päris tihe laevaliiklus ning GNSS ja Galileo on siinkohal vägagi omal kohal. me teame, et kui me vaatame nüüd äh, seda, kui suurt naftakogust naftatankerid transpordivad meretsi siis äh, loomulikult on siin ka omad ohud, mis sellega kaasnevad. ja siinkohal tõusetubki see teema topeltpõhjaga alustest. venelased viivad seda transpordivad seda Petrogorskist äh, igale poole mujale maailmas. transiitpiirkonnaks on siin Balti riikide veekogud, nii et palun olge valvsad, pöörake tähelepanu sellele, et me oma ühisalgatustega ka eesmärkideni välja jõuaksime. veel üks äh, teema, mis siin on asjakohane, puudutab naftat ja väävlisisaldust laeva kütustes. eesmärgiks on tagada sujuv toimimine, et ei toimuks konkurentsi järske moonutusi. ma tean, et selles küsimuses oli väga aktiivne arutelu, see on olnud ka teil teemana päevakorras. kokkuvõttes suur tänu tehtud töö eest teile transpordivaldkonnas ja aitäh, esimees! Äh, rohkem sõnasoovijaid ei ole. härra minister, te kuulsite, mida parlamendisaadikud arvavad siin transpordikomisjoni. me oleme kõnelnud nendest muredest, mis meil on üsna ühised ning saadikud äh, avaldasid teile ka tänu äh, selle eest, mida te olete teinud Äh, nende otsuste eest, mida te olete laen-, äh, langetanud niivõrd delikaatsel hetkel, mitte ainult transpordi äh, jaoks, vaid ka muude valdkondade jaoks. arvestades praegu seda mitmeaastast finantsraamistikku, kõik saadikud rääkisid siin võrkudest, üle-euroopalistest võrkudest, mis on üks Eh, teema, eh, mis kindlasti on eelseisvatel aastatel väga oluline, samuti raudteepaketi läbivaatamisest ja samuti rääkisid nad muudest asjadest ja nüüd, härra minister, annaksingi teile sõna, et te saaksite vastata ja eh, oma ettekande kokku võtta. ma tahaksin teid tänada tahaksin tänada nende lahkete sõnade eest, mis olid suunatud ka minu kolleegi härra Sooni aadressile. ma annan nad edasi talle. Te mainisite paljusid väga olulisi teemasid. kui ma peaksin vastama kõigile neile küsimustele, sest siis oleks see väga raske ja mul ei oleks nii palju aega ka. nii et, et peatuksin üldisematel küsimustel, mida mainiti korduvalt Äh, kõigepealt tahaksin teid tänada teie toetuse eest TEN-T-de ja äh, Euroopa ühendamise rahastu osas. Äh, selles vallas me ei ole veel tööd lõpetanud, parlament ja teie komisjon avaldavad seega väga olulist mõju. minu jaoks on olulisem üldine lähenemine Euroopa transpordiministrite tasandil meil on siin kaks seisukohta. ühelt poolt on äärmiselt oluline, et transpordiministrid äh, äh, paneksid paika, millised on need uued transpordikoridorid nii reisijate veoks kui kaubavedude jaoks. kui meie oma tööd ei tee, kui meie ei suuda öelda, kust tuleb Euroopa lisandväärtus, kui transpordiministrid ei suuda sellistele küsimustele äh, vastata, siis me ei saa ju ka küsida rahandusministritelt raha. kui, tähendab, kõigepealt meil tuleb äh, vastata siis sellele küsimusele ning mulle tundub, et äh, selline, sellises üld, sellist üldist lähenemist avaldades me oleme oma tööd teinud ning ma usun, et parlament ja teie komisjon äh, Äh, saavad samuti nendes aruteludes osaleda ja eks me siis näe, millised on need otsused, mis langetatakse perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. aga mulle tundub, et ministrid on oma osa tööst teinud. väga paljud äh, rääkisid ka lennujaama paketist. meile on väga südamelähedane see, et oleks võimalik jällegi välja töötada üldine lähenemine äh, nii müra osas kui ka äh, maapesuteeninduse osas. Te kõnelesite ka teenindusaegadest. Taani eesistumise ajal me ei ole äh, sellest eriti kõnelenud, sest aeg polnud veel küps, aga järgne, järgnev eesistujamaa sellega hakkab tegelema, nii et meie pöörasime tähelepanu siis kahele teemale kolmest ning ka parlament on nende küsimustega tegelenud. mis puudutab ühtset Euroopa taevast, siis ma mäletan väga hästi, et kui ma esitasin Taani eesistumisaja programmi, siis väga paljud teie komisjoni liikmed esitasid mulle küsimusi ühtse Euroopa taeva osas Äh, ja tõepoolest, me ei ole selles vallas eriti edasi liikunud ja äh, proua Maisner, ma arvan, et teie olite see, kes esitas konkreetse küsimuse. meil ei ole ettepanekuid, millega töötada, aga põhimõtteliselt ma olen teiega nõus, et tegemist on teemaga, millega tuleb suhtuda tõsiselt ning äh, Küprose eesistumise ajal me oleme valmis seda lähenemist toetama. mis puudutab nendeid megaveokeid, siis Äh, siin on käimas arutelu äh, komisjoni ja teie komisjoni vahel. ainus, mida ma tahaksin siin öelda, on see, et meil Taanis on olemas kogemused nende sõidukitega. juba äh, mõned aastad oleme selle küsimusega tegelenud ja põhjus, miks see mulle huvi, meile huvi pakub, on see, et nendel veokitel on eeliseid nii majanduslikust kui keskkonna aspektist äh, nüüd küsimus, kas selles vallas on vaja seadusi või ei, ma ei oska öelda, ma lihtsalt tõden, et nendel veokitel on keskkonna ja majanduslikud eelised. veel mõned küsimused, millele üritaksin vastata. Teile, härra Kross, kõik arutelud sotsiaalse dumpingu teemadel transpordi vallas on äh, muutunud üha olulisemaks, olud, olukord on üha äh, murettekitav, näiteks ka Taanis räägitakse sellest väga palju äh, ja on tõsi, et meie poliitikutena peame sellele küsimusele, selle küsimusega eelseisvatel aastatel tegelema. proua Maisner, integreeritud merenduspoliitika, ma ei ole selle valdkonnaga väga kursis, sellepärast et see kuulub rohkem keskkonnaministri pädevusse, ma ei saa teile vastata, aga igatahes ma tahaksin teid tänada äh, selle külaskäigu eest mm mul oli väga hea meel näha teid tegutsemas transpordikomisjoni esindajana, härra Kraamer. Need analüüsid, mida teie nõuate, jah, need analüüsid on vajalikud. ma olen teiega nõus, et väga tihti just sellised väikesed piiriülesed projektid on need, mille vastu piisavalt huvi üles ei näidata, kuigi neil oleks potentsiaalne lisandväärtus. nii et, et ma teen ettepaneku, et me jätkame ühiselt selle küsimusega tegelemist. proua Foster, te kõnelesite eh, USA ja Euroopa vahelistest kõnelustest ma arvan, et eh, see küsimus kuulub rohkem eh, keskkonnaministri pädevusse, kõik need eh, keskkonnamaksud. tegemist on lahinguga, mida me transpordinõukogus ei pea. proua Fuster, te rääkisite ka Galileost. ma olen teiega nõus selles küsimuses ja äh, ja ma ütlen siin ka seda, et funktsionaalsete õhuruumi osade osas me peaksime tööd jätkama. Äh, tahaksin tänada, äh, et äh, teid selle eest, et te rõh-, rõhutasite, et koostöö Taani ja Rootsi vahel sujub väga hästi ja seda tööd, koostööd Põhjamaade vahel tuleb parandada ja ning äh, mis puudutab reisijate õigusi, siis sellega tegelevad justiitsministrid, edastan siis meie justiitsministrile sõnumit. Äh, üksikasjalikult ma ei ole vastanud kõigile edu, esitatud küsimusele, aga an, üritasin anda siis üldiseid vastuseid ja tänan teid selle viljaka arutelu eest. suur tänu teile teie töö eest, teie kohaloleku eest, teie sõnavõttude eest täna ning äh,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 so it is.